on ka raportöör, palun, teil on sõna. suur aitäh, lugupeetud president, austatud nõukogu eesistuja. kaubanduskomisjonis äh, ütles üks saadik äh, hiljuti seda, et ISDS äh, on asi, millel Euroopa Parlamendis ei ole enam väga palju sõpru jäänud. ISDS on vägagi vastuoluline teema ja sellel on mitmeid põhjuseid Ehm, majandushuvid on ehm, väga olulised ja see ehm, võib oluliselt mõjutada ka riigieelarveid ja riigipoolset rahastust, sellepärast et see võib mõjutada demokraatlikke otsuseid ja nii edasi ja nii edasi, ühesõnaga põhjuseid on palju, kuid lugupeetud eesistuja, praegu on oluline aga see, et läbipaistvus on puudu. menetlused eh, leiavad aset suletud uste taga ja nad on täiesti läbipaistmatud ja seetõttu ei pane kedagi imestama see, et skepsis kasvab järjest. ja Euroopa Parlament äh, on TTIP raames äh, ettepanekuid kõikides nendes küsimustes omalt poolt teinud aga see kehtib uute lepingute puhul muide, lugupeetud eesistuja, aga see kehtib ka vanade lepete puhul. ja Äh, liikmesriikides äh, on äh, sõlmitud lepingud, mis on täiesti läbipaistmatud ja tingimused on läbipaistmatud ja siin on vastuolu. ühest küljest, lugupeetud eesistuja, nõukogu rõhutab, teie liikmed rõhutavad, et läbipaistvus kõikides võimalikes valdkondades, eriti kui me räägime kaubanduslepingutest, on väga oluline, aga Äh, kui me räägime äh, kahepoolsetest ISDS lepingutest, äh, siis ei tee nõukogu midagi. ja ma leian, et liikmesriikide ja Euroopa Liidu jaoks on see valdkond just väga oluline, sellepärast et liikmesriigid on nii-öelda maailmameistriks ISDS lepingute vallas ja nüüd Mauritiuse konventsioon mis ÜRO Peaassamblee poolt vastu võeti, on meil olemas ja see äh, loob suuremad võimalused läbipaistvuseks. Euroopa Liidu äh, allkiri oleks äh, selle konventsiooni puhul märgiks läbipaistvuseks ka energiaharta kontekstis. energiaharta leping on ainus leping, kus ISDS Euroopa Liidu poolt ette on nähtud Eh, juba eh, tuhande üheksasaja neljakümne üheksandast aastat, üheksakümne neljandast aastast alates juba enne Lissaboni lepet siis ja see annaks eh, ka sõnumi, et ISDS-i kahepoolsus muutub ka läbipaistvamaks ja loomulikult on nõukogus teatud pädevus, vaidlusi, kes mille eest vastutab, mina seda ei mõista ja ma olen üsna nõutu, lugupeetud eesistuja, sellega seoses on mingisugused pädevusvaidlused, mis tähendavad seda, et ähm, toimub blokaad, Euroopa Liit ega ka üksikud liikmesriigid ei saa konventsioonile oma allkirja anda äh, ja see tähendab seda, et see saadab välja sõnumi, et Euroopa Liit ei ole huvitatud läbipaistvusest ja nüüd äh, natukene ka selle energiaharta kohta, lugupeetud eesistuja. Äh, sageli äh, arutatakse seda avalikult, kuid austatud kolleegid, energiaharta on see leping, mille raames e-, enam jaolt need ISDS-i vaidlused aset leiavad. Ähm, kaheksakümmend üheksa juhtumit näiteks ja energiaharta sekretariaat on seda öelnud et nemad ka kõike päris täpselt ei tea, kuna siin on ka salastatus mängus. ka nemad saavad infot ähm, avalikest andmetes ähm, ehk siis äh, vähemasti on tegemist üheksa, kaheksakümne üheksa juhuga, võib-olla isegi rohkem neid ja see olukord on minu jaoks täiesti vastuvõetamatu, mõned liikmesriigid, äh, Saksamaa, Prantsusmaa, Ühendkuningriik on alla kirjutanud, kuid Euroopa Liit omalt poolt mitte ja seetõttu on meil kolm küsimust, lugupeetud äh, eesistuja, kas nõukogu ähm, ei arva, et nad peaksid liikmesriike veenma selles, et blokaad kaotataks, kas äh, eesistuja ei ole seisukohal, et selle blokaadi läbi mm, kannatab Euroopa Liidu kuvand tohutult sest äh, loomulikult äh, räägitakse pidevalt äh, läbipaistvusest, kuid ISDS-i lepingute maailmameister ei taga seda läbipaistvust ja kolmas küsimus, kas nõukogu eesistuja kavatseb liikmesriike motiveerida, neid liikmesriike siis, kes ei ole veel allkirja andnud, selleks, et nad seda võimalikult kiiresti teeksid, selleks, et me aasta lõpuks saaksime öelda, et jah, me tõesti tahame läbipaistvus ja me tahame ka seda näha olemasolevate ISDS lepingute raames, aitäh tähelepanu eest! suur aitäh, härra Lange! ja nüüd annan sõna härra minister Kuundarsile, palun. suur tänu, härra Lange. Teie küsimused olid väga selged, ma võiksin ka lühidalt neile vastata jah, jah, jah. siis olekski debatt läbi, aga ma kujutan ette, et te soovite rohkem kuulda ütlen igal juhul kolm korda jah. Ähm, Hollandi eesistumise ajal on läbipaistvus võtmesõnaks, sellele tuleb äh, keskenduda ka äh, investori ja riigi suhetes ja nüüd äh, tahaksin rääkida kaubanduspoliitika resolutsioonist, mis võeti nõukogus vastu eelmise aasta novembris. Euroopa Liidu kaubanduspoliitikat peab saatma kommunikatsioon, suhtlus kodanikega, läbipaistvus ning seda ka kõikide läbirääkimiste ettevalmistamisel. tähtis on ka institutsioonide tasakaal ning seadusest kinnipidamine. nii. ja nüüd ESTS-ist. tohutuid jõupingutusi on ära tehtud Euroopa Liidu e-, eestvedamisel ja meie soovime, et avalikkus saaks ähm, sellega seotud dokumentidele ja kuulamistele maksimaalse ligipääsu. komisjon on teatanud ka oma kavatsusest eraldada eelarvevahendeid selleks, et suurendada ISTS läbipaistvust, finantseerides UNCITRAL-i tööd. Äh, selleks, et koostataks avalikule ligipääse, avalikult ligipääsetav dokumentide register vastavalt siis UNCITRAL-i läbipaistvusreeglitele. Euroopa Liit teeb süstemaatiliselt koostööd kõikide ähm, äh, läbiräägitavate äh, lepingute raames äh, kõigi osapooltega selleks, et suurendada ähm, läbirääkimiste läbipäästu, läbipaistvust. ja nagu te teate ähm,, vastavateemaline konventsioon, Mauritsuse konventsioon võeti vastu kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ning nõukogu andis komisjonile volitused Euroopa Liidu poolt läbirääkimisi pidada sellega ühinemiseks ning äh, Euroopa Liit, nagu te ütlesite täiesti õigesti, on energiaharta osaline, aga te ütlesite, et allkirjastamisprotsess on muutunud keeruliseks, vaatamata nõukogu äh, Ähm, arutelule komisjoni ettepaneku alusel mm, otsustasid ähm, liikmesriigid ka energiaharta lepingule kehtima, kõik, kõik liikmesriigid ei olnud äh, Mauritsio konventsiooni osalised ja nüüd äh, tahaksin öelda, et me oleme dele-, asjaosaliste delegatsioonidega äh, kõnelusi pidanud äh, selleks, et äh, siluda meie eri, erimeelsusi, et näidata ennast ühtsena väljas, väl-, välis, välismaailmale. ja me oleme Euroopa Liidu investeerimispoliitika reformiga juba kaugele läinud, see puudutab äh, jagatud pädevusi, jagatud volitusi ja seesama puudutab ka äh, investori riigivaheliste vahekohtumenetluste läbipaistvust. me otsustasime investeeringute kaitset kaasajastada ja nõukogu on äh, ka komisjoni kavatsusti äh, kavatsustest teada saanud. komisjon soovib ähm, mitmepoolset investeerimiskonventsiooni ning seoses läbipaistvuskonventsiooniga äh, peab rääkima ka kahepoolsetest lepingutest ja eesistuja äh, soovib investori riigivaheliste vahekohtumenetluste läbipaistvust igal juhul suurendada. me ei saa sundida samas eh, liikmesriike sundida kahepoolsetel eh, lepingutele rakendama UNCITRAL-i läbipaistvusreegleid, kui need lepingud on sõlmitud enne kahe tuhande neljateistkümnendat aastat, aga me soovime nõukogus sellel olulisel teemal lahenduse leida ja töötame selle nimel, tänan suur tänu, järgmiseks härra Siku. Grupp... suur tänu, president. rahvapartei fraktsioon arvab, et äh, läbipaistvuse eeskirjad rahvusvaheliste lepingute puhul aitavad kaasa lisaks läbipaistvuse suurendamisele äh, suurendada ka nende lepingute usaldusväärsust. rahvaparteil on kaks tegurit eriti tähtsad selle teema puhul ja seetõttu tahaksingi nõukogule äh, öelda, et teie antud vastus ainult, äh, rahuldab meid ainult osaliselt praegu on tekkinud pinged institutsioonide vahel, tegelikult on vaja Euroopa Liidul ratifitseerida konventsioon, esimene konventsioon, mis reguleerib investorriigi vahelisi suhteid vahekohtumenetlustes. Nende reeglite harmoneerimine on meie tuleviku usaldusväärsuse suhtes äärmiselt tähtis, meie kõige olulisem prioriteet. Euroopa Liit on investor, Euroopa Liit on projekt, mida arendatakse mitmel tasandil ja kui tõesti on tekkinud ummikseis, siis nõukogu peaks ometigi tegutsema. nagu meie teame, siis Euroopa Liit on all, allkirjastanud ainult Euroopa harta energiahartale, aga see ei, ei jää praegu UNCITRAL-i alla ning ähm, me arvame, et Euroopa Liit peaks Euroopa Liidu äh, ja kolmandate riikide vahelised probleemid lahendama. härra Martin, suur aitäh Hollandile kui eesistujale, et äh, minister siiski äh, jätkuvalt äh, on siin saalis, kuulab meie debatti, äh, ta ütles äh, vastuseks meie küsimusele jah, jah, jah, aga ta võiks olla, öelda ka kolm korda teeme ära. STS-i küsimuses tahaksime vanadest ettepanekutest loobuda ja me ei taha ka mingisuguseid salakokkuleppeid ja pikemas perspektiivis soovime mitmepoolset lahendust invest-, e- e- ISTS-i puhul. me äh, toetame ISTS sätete läbipaistvust globaalsel tasandil ja tervitame äh, uut äh, Mauritsuse konventsiooni. ma arvan, et see peaks kehtima nii kahepoolsetele lepingutele, mis on liikmesriikide poolt sõlmitud, kui ka energiahartale Äh, ja samas äh, on oluline selgitada, et investeering on midagi, mis jääb Euroopa Liidu äh, pädevusse. kahju, et kaheksa Euroopa Liidu liikmesriiki ei ole veel Euroopa Liidu jah, sõna ära oodanud, me peaksime tegelikult olema üksmeelsed, kaitstes Mauritsuse konventsiooni. nõukogus teeb muret ka see, et osad liikmesriigid ei toeta üldse läbipaistvusreegleid. uued UNCITRAL-i reeglid on miinimumstandardid Euroopa Liidu jaoks ja nõukogu peaks need ühe, ühehäälselt vastu võtma. samuti tuleks anda volitused komisjonile allkirja, allkirjastada Mauritiuse konventsioon ning me tahaksime, et liikmesriikidel oleks ka õigus rakendada kõikidele kahepoolsetele reeg-, e lepingutele UNCITRAL-i läbipaistvuse eeskirju. aeg on institutsioonide vahelised nägelused kõrvale jätta ja üksmeeles edasi liikuda, tänan. proua Gerling, suur tänu, president, ja aitäh teile ka härra minister, et te jäite meie debatti kuulama tegemist on väga selge ja lihtsa küsimusega. me räägime väga palju läbipaistvusest siin parlamendis ja me usume ka sellesse, aga mõnikord on väga raske aktsepteerida seda, mida nõukogust kuulda on ja praeguses olukorras ongi nii. raske on aktsepteerida seda, et nõukogu ei ole suutnud ähm, ummikseisust veel välja tulla. ma ei tea, miks selline olukord jätkub. tahtsin teie käest küsida, kas äh, kas te tõesti soovite olukorda lahendada, väga hea, te ütlesite jah. aga küsin siis nüüd üksikasjalisemalt, mida te kavatsete täpsemalt teha ja võib-olla oleksite ise ka natukene läbipaistvam nõukogus toimuvate läbirääkimiste kohta. loomulikult see mõjutab ka seda, kuidas välismaailm meie poole vaatab. kaheksa liikmesriiki on ühepoolselt pidanud kiiremalt tegutsema, aga ma ei saa neid sugugi, sugugi süüdistada. ka meie oleme kannatamatud, ärgake ometigi nõukogus ja, ja tehke mõistlikke otsuseid. Harkin, palun. proua Šake, suur tänu ligipääs informatsioonile, läbipaistvus on väga tähtsad. ja eh, seda me ootamegi volinik Malmströmilt, läbirääkimisdokumendid peavad olema avalikud ja me soovime suuremat läbipaistvust kaubandus- ja investeerimislepingutes. on Citrali konventsioon loomulikult on eh, oma panuse andnud eh, see on võimaldanud ISTS mehhanismi läbipaistvamaks muuta, tegemist oli senini väga vastuoluliste protsessidega, vaidlustega, mis toimusid investorite ja liikmesriikide vahel. ja nüüd on teema nõukogus ja tegelikult on erinevate lepingutega selliseid mehhanisme juba tuhande neljasaja erineval kujul. Holland muide ei ole veel Mm-hmm. sellele konventsioonile, mis suuremat läbipaistvust nõuab, alla kirjutanud. et me samas soovime suuremat läbipaistvust avalikkusele, kodanikuühiskonnale. Rootsi, USA, Kanada on allkirjastanud uue, uue konventsiooni ja veel mõned riigid, see tähendab seda, et nad on kõik palju läbipaistvamad kui Euroopa Liit Te ise ütlesite, et osad ministrid on lausa äh, vastu läbipaistvuspüüdlustele ja samas ütlesite, et ei saa kedagi sundida. siiski, Hollandi eesistujana näidake, kuidas, äh, kuidas on võimalik eeskuju näidata, kuidas on võimalik liikmesriigi kaasata läbipaistvuse suurendamisse ja võib-olla saad, annate meile ka selgitusi, kes ja miks blokeerivad läbirääkimisi. me tahame ju kõik, et palju rohkem läbipaistvust tuleks nendesse küsimustesse. ja nüüd annan sõna härra Scholzile, palun. austatud president, austatud nõukogu eesistuja, kallid kolleegid. Euroopa Liidu liitumine selle konventsiooniga kindlasti tooks kasu eh, seeläbi, et ähm, ähm, oleks võimalik rohkem avalikult tegutseda nende lepingute raames ja seetõttu ma toetan neid täna siin kõlanud küsimusi äh, Äh, tegelik probleem peitub siin selles, et äh, ISDS äh, lepp ja menetlus peitub ja sisaldub selles energiaharta lepingus ja see on sageli valitud aluseks just kui me räägime siin kohtumenetlustest Itaalia on näiteks otsustanud eh, energiaharta lepingust välja astuda eh, selleks, et mm, mitte eh, olla nõus nende ohtudega, mis tulevad ISDS-i leppest ja mm, ja minu arvates peaks ikka teised riigid järgima sedasama käitumist, nagu näiteks äh, võib-olla Saksamaa, ähm, kellel on samamoodi olnud probleeme. härra Scholz, teile tahetakse esitada sinise kaardi küsimust. härra Kaspari, palun. suur aitäh, austatud president, austatud härra Scholz, te rääkisite ähm, ettevõtetest äh, Äh, kes äh, lähevad kohtuteele äh, energiaharda lepingu alusel München ja Köln on ka kasutanud seda instrumenti. kas teie arvates on ka kommunaalettevõtted kasuahned ettevõtted? das halte ich nicht. ei, seda ma ei arva probleem seisneb ka selles, et ISDS-i menetluse loogika on siia seotud ja eh, eriti just, et Vattenfall kaebab Saksamaa mm, kohtusse ja seetõttu need praktikad eh, leiavad kasutust ka teiste poolt. härra Finch suur aitäh! kaubandus peaks keskenduma majandusliku kasu äh, saavutamisele, mitte poliitika tegemisele, kuid äh, siin me praegu äh, Mauritiuse konventsiooniga püüame just saavutada vastupidist. Euroopa Liit survestab kõiki liikmesriike alla kirjutama selleks, et Euroopa Liit ise saaks alla kirjutada ja seeläbi teenida omaenda huve, muutmaks ISDS Euroopa Liidu kaubanduspoliitika üheks tugisambaks Euroopa Liit äh, liigub edasi eeldusel, et ISDS on äh, igati õigustatud äh, ja legitiimne süsteem, aga seda see ei ole. see moonutab riiklikke seadusi, selle on kaks komisjoni siin kojas kõrvale heitnud, kui me räägime TTIP konventsiooni läbirääkimistest. mitte mitmed ja vägagi paljud parlamendisaadikud siin on selle vastu ja sellele vaatamata komisjon tahab kaubandusläbirääkimistele selle ka kaasata ja näiteks ka Kanada on juba lepingu eelnõu sellega seoses valmis tehtud. meie tahame läbipaistvust ja investeeringute kohut, kuid Need muutused ei muuda tegelikult seda, et tegemist on ebavajaliku süsteemiga. volinik Malmström on öelnud, et kaubandus peab toetama Euroopa laiemaid rahvusvahelisi eesmärke senikaua, kuni liikmesriigid on Euroopa Liidu liikmes, peavad nad oma suveräänsusest osa Euroopa Liidu huvide hüvanguks andma ja kaubanduspoliitika on üks näide nendest valdkondadest, aitäh. Teil on sinise kaardi küsimus äh, härra Martinilt, kas te olete valmis vastama? kas te võiksite öelda, kui palju on kahepoolseid kaubanduslepinguid äh, Ühendkuningriigis ja kas need peaksid olema siis äh, salastatud, me räägime mitte ainult tuleviku investeerimislepingutest, vaid äh, vaid äh, ka praegust, sest need lähevad maksumaksjale miljoneid äh, nõu maksma igal aastal. vastus on ei. aga asi on äh, nii, et ISDS on sisse toodud tagaukse kaudu ja see on täiesti aktsepteerimatu kui me mõtleme kodanike huvidele, siis ähm, me peaksime seda ometigi teadma ja seda arvestama. Rabalsku. aitäh. Need, kes selle küsimuse esitasid, tahavad, et äh, Euroopa Liit kirjutaks alla lepingule, mis võimaldab ähm, investoritel pöörduda vahekohtutesse. Need otsused on lõplikud ja kohustuslikud. Euroopa Liit ei saa sellele alla kirjutada, kui liikmes, vajalik hulk liikmesriike selle blokeerivad. Need, kes selle küsimuse esitasid, ei ole sellega nõus ja äh, tahavad, äh, et nõukogu avaldaks äh, survet liikmesriikidele mõned äh, leiavad, et ISDS äh, menetlus on äh, aktsepteeritav, aga miks sellega peaks nõus olema, kui see muutub läbipaistvaks? aitäh. härra Kaspari. austatud president kaitse ähm, kompensee-, kompensatsioonita võõrastamise eest, äh, võõrandamise eest on äh, igati õigustatud ja ette nähtud ja seetõttu investeeringute kaitselepped on olulised ja härra mm, Finch äh, lahkus küll saalist, kuid tema koduriik on sõlminud üheksakümmend neli vastavasisulist lepet kuid nüüd tahetakse neid õigusi ka Euroopa tasandile äh, üle tuua, me tahame investeeringuid kaitsta ja süsteemi reformida ja me tahame rohkem läbipaistvust ja selle juurde kuulub ka see ÜRO konventsioon ja äh, nõukogust ma tahaksingi teada, et millised riigid konkreetselt seda sammu blokeerivad, millised ministrid selle eest vastutavad, millised äh, on nende koduparteid ja ähm, liikmesriigi tasandil need ministrid räägivad suuremast läbipaistvusest, kuid Euroopa tasandil nad blokeerivad seda. Eh, Mid-, millal eh, liikmesriigid Lissaboni leppe kaubanduspoliitika valdkonnas ellu rakendavad ja võimaldavad Euroopa Liidul teha seda, mille eest ta vastutab ja selline nõukogupoolne tegevusetus äh, äh, on midagi, mida te siin Euroopas peate äh,, Euroopa Parlamendis peate mm, kaitsma. Teie olete öelnud jah, jah, jah, mina ütlen aga ei, nii see ei lähe, palun äh, tehke lõpuks ometi seda, mida te peate tegema äh, selleks, et äh, mm, Euroopa Liidul oleks pädevus see lepe lõpuks allkirjastada. suur aitäh, härra Pereira, palun. härra president, senor president, eesistuja, konselj proua juhataja, härra minister, see äh, konventsioon läbipaistvuse kohta äh, investori ja riigi vaheliste vahekohtumenetluste kohta, sellega on väga oluline probleem, läbipaistvust vahekohtute süsteemis ei ole. Euroopa Liit võttis liidrirolli võitluses selle konventsiooni eest, mis võiks selle probleemile lahendust pakkuda. ei, ei ole võimalik aru saada, et praegu kaheksa riiki on selle konventsiooni ratifitseerinud ning samas on lahknevusi ja et Euroopa Liit ei ole seda ratifitseerinud, see probleem tuleb lahendada, konventsioon on vajalik ja viivitamine selle vastuvõtmisega on, see toob teatud äh, tagajärgi. kutsun üles äh, madalmad eesistujariigi, et ta oleks oma ülesannete kõrgusel, et võetaks konkreetseid äh, algatusi selleks, et mitte ainult, et need liikmesriigid, kes ei ole seda ratifitseerinud, seda teeksid, vaid ka, et kehtestatakse uued reeglid ja et need kehtiksid ka energiaharta lepingu puhul mille äh, menetlus on ka, äh, peab olema läbipaistvam. aitäh. järgmine kõneleja jah, tõesti on ISDS-i süsteemis demokraatlikke puudujääke. läbipaistvuse puudumine on üks olulisemaid küsimusi, aga mitte ainult. paljud liikmesriigid ei äh, saavad aru, et on midagi tehtud väga äh, valesti. me alustame jah, tõesti läbipaistvusest, aga me peame liikuma edasi. ISDS on tundlik kuritarvituste osas, äh, mida saavad läbi viia investorid. advokaadid võivad olla nii kohtuniku rollis kui ka teiste osapoole äh, nõustajad. ma tahan siin praegu lugeda ÜRO äh, esindaja Albrete Saiasi äh, sõnu. kahekümne viie viimase aasta jooksul on ISDS-i menetlustel väga palju äh, küsimusi tekkinud, on demokraatia vastuastumist, aga tõesti, küsimus ei ole läbipaistvuses, vaid need ISDS-id iseenesest ohustavad demokraatia alust. aitäh! nüüd proua Peking. aitäh. sada kakskümmend seitse vahekohtujuhtumit äh, on esitatud Euroopa Liidu vastu ning äh, on nõutud väga palju äh, kompensatsiooni sellest. see võib olla isegi kolmkümmend kolm miljonit. me praegu näiteks ei tea, kuidas on lahenenud äh, Poola ja Saksamaa vaheline vaidlus, aga teisi kaasusi ei ole arutatud. on olemas ka ÜRO konventsioon, mis taotleb, et nende vahekohtu otsuste kohta avaldatakse informatsiooni, aga liikmesriigid ja Euroopa Liit ei ole seda ratifitseerinud, eriti mis puudutab energiaharta lepingut, see on tõesti väga palju arutelusid tekkinud. meie oleme vahekohtute vastu, aga tahame, et ikkagi konventsioon ratifitseeritakse, kuna läbipaistvuse osas on see suur samm edasi parlamentul european comisia și consiliul dar nu în ultimul rând statele membre și instituțiile internaționale mis tagaks investeeringute turvalisuse ja rahvusvahelise kaubanduse turvalisuse. harmoniseeritud õigusliku raamistiku loomine tõhusa ja õiglase rahvusvaheliste vaidluste lahendamise mehhanismi tagamiseks aitab parandada investori tuge usaldust. selles kontekstis eh, hindame me väga kõrgelt neid püüdlusi, mida ÜRO eh, Rahvusvahelise Kaubandusõiguse Komisjon on teinud, eh, mis on keskendunud läbipaistvuse kontseptsiooni sisseviimisele sellesse protsessi. vastu on võetud ÜRO läbipaistvuse mm, konventsioon, lepingul põhinevate investori ja riigivaheliste vahekohtumenetluste läbipaistvuse kohta siis ning see toob kaasa investeeringute parema turvalisuse, liikmesriikide majandusliku kasvu ning tööhõive kasu samuti. samal ajal liikmesriigid äh, peaksid omama võimalust äh, ka individuaalselt äh, sellele konventsioonile allkiri anda, võttes arvesse ka see, ta, et nad on kindlasti eelnevalt ka juba ISTS-e IEDC raames lepinguid allkirjastanud. Äh, meil on vaja positiivseid arenguid, eriti just ISDS-i e sätete kontekstis ja seetõttu on oluline panna paika äh, menetluslikud reeglid, seda tuleb teha rahvusvahelisel tasandil, et tagada äh, protsessi algusest peale läbipaistvus ja juurdepääs, aitäh! suur aitäh ja järgmiseks saab sõna kolleeg Jungerius suur aitäh president aitäh, minister Kunders. mitmel puhul olen ma olnud vastu sellele, et ähm, tegutseksid mingisugused eravahekohtud, aga ISDS siiski eksisteerib, sellepärast et on sõlmitud tuhandeid kahepoolseid kauba, kaubanduslepinguid. ja meie oma koduriigi äh, investeerijad kasutavad erinevaid mehhanisme, äh, taotledes erinevaid hüvitisi, kui on tekkinud vaidlused, aga tähtis on nüüd, et saavutataks sellistes suhetes suurem läbipaistvus. Äh, me otsime praegu ISTS-ile head alternatiivi ja seetõttu tuleb need otsused, mis tehakse, tuua päevavalgele päevavalgele või päevavalguse kätte. oluline, et asjad hakkaksid liikuma selles küsimuses, me oleme praegu energiaharta pärast ähm, mures, aga tegelikult on ju probleem palju laiem kui see. seega nüüd on vaja teada saada, kuidas, äh, kuidas üldse on võimalik ähm, tagada üleüldse läbipaistev investori kaitse, näiteks teedibi kaudu nüüd annan sõna kolleeg Moskale. suur tänu. ma arvan, et me oleme kõik siin täna selle poolt rääkinud, et läbipaistvust peab rohkem olema ja see läbipaistvus peaks olema meie kaubanduspoliitika aluseks, see peab tagama meie usaldusväärsuse avalikkuse silmis, meie usaldusväärsuse meie partnerite silmis. veelgi enam kuid nüüd on hakatud Mauritiuse konventsiooni allkirjastamist blokeerima, kasutatakse mitmeid protseduurilisi trikke äh, ja me teame, et osa liikmesriike ei ole sellele ähm, konventsioonile soovinud alla kirjutada. meie arvame vastupidiselt mõnele teisele kolleegile, et kõik institutsioonid peavad nüüd äh, reageerima, äh, avaldama survet selleks, et niisugusest olukorrast välja tulla oluline on viia läbi reformid, peame näitama ennast küpse partnerina ja ratifitseerima konventsiooni. ja nüüd on meil vaba mikrofoni voor. mul on kaks sõnavõtusoovi. härra Marias ja härra Jakovtšitš, palun, härra Marias. suur tänu. επενδυτών και κρατών, τη γνωστή ISDS me räägime praegu ISDS-i menetlusest ja loomulikult räägime ka läbipaistvusest sellega seoses. Ehm, ISTS-i abil on võimalik saavutada see, et rahvusvahelised hargmaised ettevõtted äh, saavad esitada äh, hagisid riikide vastu, äh, kompenseerimaks kahjusid, mida nad on kannatanud riigipoolse poliitika tõttu ja ISDS-i kaudu saavad siis ettevõtted äh, hüvitist nõuda riikidelt. me räägime ka läbipaistvusest ISDS-i kontekstis, Euroopa Liit äh, peab äh, need läbipaistvuse mudelid võtma üle kõik investeerimislepped, peavad sellega olema kaetud, see puudutab ka TTIP-i läbirääkimisi USA-ga see, mille ÜRO komisjon läbi, e, ette pa, e, pani, puudutab ka läbipaistvust ja Euroopa Liidu poolseid läbirääkimisdokumente. Need peavad olema juurdepääsetavad ja avalik kuulamine peab olema ka võimalik, aitäh. suur aitäh, president kohe alguses tahaksin öelda, et mina suhtun positiivselt nendesse kavatsustesse allkirjastada konventsioon, tagada rohkem läbipaistvust ja ma eh, loodan, et Hollandi eesistujana suudab Euroopa Liidu liikmesriike veenda allkirjastama seda lepingut. Eh, ja Euroopa Liit peaks ka allkirjastama selle lepingu, sellepärast et ISDS mehhanism sisaldab äh, mitmeid probleeme, kuid äh, Võitsi konventsioon aitab läbipaistvust tuua olukorda. meie oleme eellepingu sõlminud just ühe energiaprojektiga seoses ning ma olen täiesti teadlik sellest, et ähm, see aitas meil ära hoida ähm, päris palju kahju Eh, mida rohkem al-, eh, liikmesriike alla kirjutab sellele lepingule, seda kasulikum on see meie eelarvele. järgmiseks minister Kunders, palun. suur aitäh teile, president, ma kuulasin väga suure huviga teie seisukohti nii olulise teema kohta. ja ma arvan, et äh, see on oluline panus õige lahenduse leidmiseks seoses UNCITRAL-i konvents-, äh, konventsiooniga, seoses ISTS-iga. E ja juba alguses ma ütlesin jah, jah, jah teie küsimustele vastuseks. ja tõesti, kui te soovite, et ma ütleksin, et teeme ära, teeme ära, teeme ära, siis ma lu-, tõesti soovin, et see nii läheks siin tegelikult äh, ei olegi erimeelsusi, kõik toetavad läbipaistvust eesistuja ka, me kõik soovime lihtsat eh, usaldusväärset õigustikku ja seda ütlesid ka eh, nõukogu järeldused eelmisest aastast. nagu ma ütlesin, mm, eh, ISTS on Citrale meie prioriteetne küsimus, me tahame edasi minna sellega lähema kuue kuu jooksul me oleme kõigi asjaosalistega ühendust võtnud ja me jätkame kõnelusi selleks, et tõesti ähm, üle saada oma erimeelsustest. miks me oleme Mauritiuse konventsioonile veel alla kirjutanud? kõigepealt me oleme sajaprotsendiliselt nõus läbipaistvuse suurendamisega läbi Mauritiuse konventsiooni, kuid ähm, sotsialistide fraktsioonist ka öeldi meile, et äh, küsimus on selles, kes äh, esimesena alla kirjutab, me oleme ootanud komisjoni poolelt, et liikmesriigid kirjutaksid alla, aga tõesti, me hakkame juba kannatamatuks muutuma, sellepärast et äh, ummikseisust tuleb välja tulla. nõukogu ummikseis on tõesti kahetsusväärne ja sellepärast ma ütlesingi jah, ära langenud tõesti, see mõjutab kõik äh, negatiivselt Euroopa Liidu imagot ja Euroopa Kohtu lahend äh, lepingu sega äh, iseloomu äh, suhtes on kiiresti lahendatav. kohtuotsus annab meile võimaluse lahendada näiteks ähm, küsimused allkirjastamisel, nii nagu Euroopa Liidu Singapuri vabakaubanduslepingu puhul tehti ja nüüd ma tõesti loodan, et nõukogus jõutakse selles küsimuses lahenduseni. igal juhul eesi-, eesistuja kavatseb kõik selle nimel teha. suur aitäh, meie debatt on läbi.